Uh, järgmine päevakorrapunkt on suuline küsimus nõukogule ja komisjonile äh, Euroopa väikeettevõtluse algatus Small Business Act läbivaatamise kohta. ja esimesena saab sõna härra Benson kaheks minutiks. härra Benson on suulise küsimuse üks autoritest. ise, ahah, siin tänan. majanduskriis on mõjutanud ka väikeettevõtteid Euroopas ja lisaks sellele on äh, vastu võetud ka uued Baseli määrused äh, kapitalinõuete direktiivis. see raskendab olukorda väikeettevõtete jaoks veelgi rohkem kapitali loomisel ja majanduskasvu loomisel, mida Euroopa vajab. selles resolutsioonis saadab Euroopa Parlament väga selge signaali komisjoni aadressil, et nüüd tuleb langetada vajalikud otsused, et äh, toetada VKE-sid on veedetud, et poliitikud ei peaks juhtima ettevõtteid, kuid poliitikud peaksid võimaldama Euroopa ettevõtetel kasvada ja looma tingimused selleks kasvuks. see peaks olema meie inspiratsiooni allikaks ja me ei peaks äh, jutustama ettevõtetele, mida tohib teha, me peaksime mõtlema sellele, kuidas aidata VKE-dele aidata VKS-id. me peame mõtlema äh, sellistele küsimustele nagu juurdepääs turule, äh, moderniseerimine, et tagada parema juurdepääsu VKE-dele ja osavõttu ka äh, riigihangetes ja äh, lõpuks tahaksin öelda, et me peame vähendama ka VKE-de halduskoormust. eriti kui me räägime väärikest tarnetest ja äh, avalikest varustusest ja, ja miks nad peaksid teavitama sellest korduvalt? me peaksime mõningad probleemid siiski suutma lahendada iga kord, kui me Euroopas mingi uue seadusandliku akti koostame ja iga kord, kui me mingeid meetmeid rakendame, äh, kaasneb sellega veelgi suurem koormus VKE-dele. me peame tagama selle, et meie poolt heaks kiidetud õigusaktud ei too automaatselt kaasa suuremat halduskoormust VKE-dele vastupidi, me peaksime lihtsustama nende jaoks võimalusi Euroopas ettevõtlusega tegelemiseks ja me peame tegutsema kohe. tänan, järgmisena proua Hertsog. president, volinik ma vabandan. ma vaatasin külaliste rõdu poole ja meil on seal Ungarist külaliste delegatsioon. Euroopa väikeettevõtlusalgatus Smallbiz Agne vajab läbivaatamist, me vajame selle ajakohastamist, värskendamist, äh, see sisaldab olulisi meetmeid me oleme tegelikult esile toonud üheksakümmend kolm aspekti, mis sisaldavad kõige tähtsamaid algatusi, ma soovin pöörata teie tähelepanu sellele. Äh, jõustamine on äärmiselt oluline, sest erinevad liikmesriigid on olnud tõhusamad kui teised. meil on ühtne andmebaas mis võimaldaks meil jälgida, äh, äh, millised on olnud ebaõnnestumised, millised on olnud õnnestumised. me ei soovi äh, töötajate õigusi rikkuda, kuid meie eesmärgiks peaks olema uute töökohtade loomine, bürokraatia vähendamine. ja see ei ole sama kui töötajate õiguste rikkumine. VKE-del peab olema võimalus teha koostööd, kui me räägime juurdepääsust finantseerimisele on oluline, et VKE-dele oleks Euroopa Liidu tasandil eh, juurdepääs nendele vahenditele, et nad saaksid neid efektiivselt kasutada. Eh, selles osas on ähm, kasutusmäär ainult seitsekümmend viis protsenti. kolmsada tuhat VKE-d on suutnud äh, taotleda rahalisi vahendeid ja me peaksime sellist olukorda säilitama, veelgi tugevdama äh, on väga oluline, et me mõtleksime ka institutsioonide vahelisele võrgustikule, mis oleks abiks VKE-dele. me peame kõigepealt Euroopa ettevõtlusvõrgustikku edasi arendama ja tugevdama, me peame jätkama Erasmuse programmidega, eh, mis abistavad noori ettevõtjaid, eh, eh, kakskümmend kolm miljonit VKE-d ja igas VKE-s peaks olema vähemalt üks inimene tööl, me peaksime ka sellele kaasa aitama, see aitaks olukorda tööjõuturul oluliselt parandada kuid samas on oluline, et need, kes, inimesed, kes töötavad VKE-des, peaksid saama parema koolituse ja parema kvalifikatsiooni. see on äärmiselt oluline nüüd, kui me räägime nõnda rohelisest äh, programmist majanduse jaoks ja,, kuid samas on inimesi, kellel puuduvad digitaalsed oskused. me peame tagama selle, et äh, sellises VKE-de kontekstis noored oleksid äh, võitjate seas ka meie mulgu tervitame Ungari äh, mm, delegatsiooni proua Hall. tänan, president. tänan, president. Small Business Act sai sooja äh, poolehoiu osaliseks VKE-de poolt, kuid see oli kaks aastat tagasi ja nüüd on oluline näidata VKE-dele, et see ei jäänud pelgalt paberile. kui me räägime halduskoormusest, siis eesmärk ei pidaks olema ühekordne eesmärk, mille me saavutame ja siis unustame, vaid selle kallal me peame pidevalt töötama ja mulle teeb erilist muret äh, äh, mikroettevõtete olukord äh, kui on väikeettevõte, kus on kakssada nelikümmend üheksa töötajat, kellel on ka ähm, spetsialiseeritud haldustöötajad, aga mikroettevõtetes, kus on üks kuni kaks töötajat, selline ülereguleerimine võib tegelikult muuta nende tegevuse võimatuks ja me peaksime mõtlema, et sellised mikroettevõtted, kus on vähem kui kümme töötajat, moodustavad ligi üheksakümmend protsenti meie väikeettevõtlusest. ka põllumajandusettevõtlusse tuleb suhtuda kui perekonnaettevõttesse ja eriti liikmesriigid peavad tegutsema koos, et mõelda selle peale, kuidas VKE-dele äh, osutada abi energiatõhususe eesmärkide saavutamisel tegelikult kui me räägime VKE-de rahastamisest, siis see on elulise tähtsusega enne lihavõtteid. Äh, mitmed ITRE komisjoni äh, liikmed käisid Californias, et vaadata, kuidas investeeringud toimivad Silicon Valley's ja äh, me avastasime, et selline värske kapital on palju enam kättesaadavam ja need, kes saavad seda äh, äh,, ei ole niivõrd riskil äh,. California äh, kapitalistid, kes neid investeeringuid pakuvad, teavad, et kümnest ettevõtmisest võib-olla üheksa kukub läbi, kuid motoks on kukkuge läbi kiiresti. me võime väga palju õppida neilt, kuidas äh, Euroopas toetada innovatiivseid väikeettevõtjaid ja me ei peaks häbimärgistama ebaõnnestumist, vaid kasutama seda järgmise sammuna edu suunas tänan, järgmisena härra Chichester. There is a fundamental paradox. suur tänu, Euroopa Liidu VKE-de poliitikas on paradoks, ühelt poolt on peaaegu üksmeelne toetus selles suhtes, et need on olulised majandusele, innovatsioonile, paindlikkusele ja eh, moodustavad suure osa majandusest, aga kui tõesti selle saaks kõik rahaks teha, siis oleks VKE-d väga heas seisukorras. aga küsimus on selles, kuidas nendest headest sõnadest teha kasulikud teod ja et me ei kulutaks asjatult raha, raha, mida niigi on vähe praeguses majandusolukorras. teiselt poolt sellistele positiivsetele sõnadele vastanduvad igasugused äh, reguleerivad õigusaktid, mis loovad takistusi ja on suureks koormaks äh, väikeettevõtetele olukorras, kus me peaksime sellist koormust hoopis vähendama. selles resolutsioonis on mitmeid äh, häid ettepanekuid, mulle meeldib ettepanek, mis puudutab seda, kus äh, siseriiklikult lisatakse Euroopa tasandil vastu võetud õigusaktile veel omalt poolt mitu kihti äh, sätteid. see, mida me saaksime väikeettevõtete jaoks kõigepealt ära teha, on parandada juurdepääsu informatsioonile ja juurdepääsu äh, rahastamisele. aitäh, edasi härra Putikohver aitäh, aitäh, härra president. seda juhtub parlamendis iga päev, et äh, kuue erineva poliitilise fraktsiooni saadikud esitavad ühise küsimuse ja äh, algatavad arutelu. täna meil on tegemist sellise juhtumise, juhtumiga ja tegemist ei ole juhusega, et äh, tegemist on just nimelt väikeettevõtete probleemiga. tegemist on väga äh, olulise ühise mureküsimusega ja üks küsimus, mida me esitame, on see, et mida teeb komisjon selleks, et äh, rahalises mõttes eriti edukaid instrumente ka tulevikus äh, VKE-de jaoks äh, kasulikuks teha. üks nendest instrumentidest on näiteks konkurentsivõime ja uuendustegevuse algatus milline, kuidas arendatakse uut raamprogrammi, millised on VKE-de võimalused sellega seoses? kindlasti ei ole võimalik uuendustegevuse kontseptsiooni nii palju äh, venitada ja laiendada, et selle alla kuuluksid kõik äh, VKE-de tegevused. aga me ei tohi teha ka seda viga, et äh, me toetaks üksnes selliseid veik-, selliste VKE-de konve-, konkurentsivõimet, kelle puhul me oleme tuvastanud, et nad on eriliselt uuenduslikud. seetõttu ma arvan, on äärmiselt oluline see, et raampro-, ühises strateegilises raamprogrammis tehtaks õigeid otsuseid, mis oleksid suunatud sellele, et et äh, milliseid kriteeriumeid äh, kasutatakse lihtsustamise ja bürokraatliku koormuse vähendamise äh, jaoks. praegune mm, konkurentsivõime ja uuendustegevuse programm on palju lihtsam kui seitsmes teadus- ja arendustegevuse raamprogramm. nii et leidkem praktiline tee ja see, jätkakem seda, mis on äh, hea olnud selliste programmide puhul nagu SIP ja pidagem silmas seda, et reorganiseerimise puhul ei jääks, äh, ei tekiks probleeme. aitäh, proua Tsaveela, palun! Like aitäh, tahaksin õnnitleda kolleege äh, panuste eest sellesse väga kasulikku resolutsiooni ja olen nõus äh, kõigega, mida seni on öeldud. sellele vaatamata ma olen teinud mõned muudatusettepanekud äh, paaris küsimuses. ma usun, et need oleksid äh, kasulikud lõppteksti seisukohast. esiteks tekstis ei äh, mainita ebaseaduslikku kaubandust. ebaseaduslik kaubandus on aga praegu nähtus, mis kasvab kõikides liikmesriikides. ebaseaduslik kaubandus on üks suuremaid äh, takistusi äh, väikeettevõtete tekkimisele ja arengule Euroopas. ja veel nõndanimetatud äh, teise võimaluse algatus ettevõtjatele praeguses raskes majandusolukorras on eriti oluline toetada väikeettevõtjate arengut. ja viimaks ma tahaksin öelda, et on kahetsusväärne, äh, et üha vähem on Euroopa Liidus äh, innovatsiooniintensiivseid ettevõtteid, puudujäägid selles osas takistavad eh, VKE-del eh, innovatiivsete eh, arukate ärimudelite kasutuselevõttu. see on teema, millega me peame tegelema ja tarvis on kultiveerida ja edendada riskide võtmise vaimu, mis on nii levinud Ameerikas. aitäh! proua Jüri, nagu me juba kuulsime, on oma hääle kaotanud ja jällegi tema esindaja loeb seepärast äh, vastuse ette. president, äh, volinik, auväärsed parlamendiliikmed, ma olen parlamendile tänulik äh, huvi eest, mida te olete üles näidanud äh, väikevõtluse algatuses Small Business Act vastu ja eriti arutelu eest, äh, milliseid edasisi samme astuda seoses võimalike algatustega. Small Business Act on võtmetähtsusega vahend, mis aitaks luua soodsamat ettevõtluskeskkonda VKE-dele. kuna VKE-d moodustavad eh, kõikidest ettevõtetest enamiku ja annavad tööd eh, paljudele inimestele Euroopas, tegelikult eh, rohkem kui üheksakümnele miljonile inimesele kogu Euroopas. seepärast VKE-de poliitika ja Small Business Acti täielik rakendamine on ülim prioriteet Ungari eesistuja jaoks. meie konkurentsivõime strateegia edukus sõltub sellest, kuidas me poliitikaalgatustega mõjutame keskkonda, milles VKE-d tegutsevad meil on konkurentsivõimelised ja innovatiivsed VKE-d ja seepärast äh, me tervitame Small Business Acti äh, läbivaatamist, millega tehti algust äh, kahekümne esimesel veebruaril kaks tuhat üksteist ja määratletakse algatused prioriteetvaldkondades. Need on tulemuseks põhjalikele aruteludele ja konsultatsioonidele, mis on toimunud asutuste ja eraisikute ja ettevõtjatega ja kujutavad ja kajastavad kõikide osapoolte huvisid komisjoni teatist arutati konkurentsivõime ministrite eh, mitteametlikul kohtumisel kolmeteistkümnendal aprillil kaks tuhat üksteist. sellel kohtumisel ministrid väljendasid täielikku toetust eesistuja seisukohale, et neli peamist küsimust, millega peab esmajoones tegu-, tegelema, on järgmised. arukas õigusloome, finantseerimine, rahvusvahelikustamine ja juhtimine. on selge, et tarvis on teha veel tööd nende valdkondadega edasiliikumiseks, aga eesistuja omalt poolt kavatseb selle protsessi käigus hoida. kui konkurentsivõime nõukogu arutab kolmekümnendal, kolmekümne esimesel maelseda, siis eh, see aitab samuti seda hoogu hoida. ja me tahame lähtuda eeskätt põhimõttest kõigepealt mõtle väikestele. see on komisjoni teatise keskne põhimõte, mis puudutab Euroopa väike, Euroopa osaühingu põhikirja siis sellega tuldi välja kahe tuhande kaheksandal aastal ja eesmärk on muuta VKE-dele lihtsamaks e, ühtse turu raames tegutsemine. see peaks aitama vähendada kulusid ja suurendada majanduskasvu. nõukogus on väljendatud e, tervet rida muresid seoses ettepaneku mitmete aspektidega. vaatamata Rootsi ja Belgia eesistuja suurtele jõupingutustele ei ole õnnestunud praeguseks üksmeelt leida. ma võin kinnitada parlamendiliikmetele, et Ungari eesistuja omalt poolt püüab leida võimalust edasi liikuda selle teemavaldkonna eriti keeruliste aspektidega ja me teeme kõik endast oleneva, et see tulemus oleks edukas. suur tänu, järgmiseks härra Rein, palun. president. president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu selle olulise suulise küsimuse ja arutelu eest. ma vastan küsimustele minu kolleegi asepresident Antonia Tajani nimel. tegelikult VKE-d moodustavad üheksakümmend üheksa protsenti kõikidest Euroopa ettevõtetest ja nad, äh, nad toodavad kõige rohkem lisandväärtust reaalmajanduse jaoks ja äh, äh, erasektoris kaks kolmandikku töökohti. Euroopa Liit loodab VKE-dele ja loob tingimused, mis suudestavad nende kasvu ja arengut selleks, et luua konkurentsi tihedatel turgudel uusi töökohti. VKE-d vähevad vähem bürokraatiat, lihtsamat juurdepääsu äh, rahalistele vahenditele, nende rohelisi turgusid ja oskusi, mis vastavad reaalmajanduse vajadustele Need on põhimõtted, mis on aluseks meie väikeettevõtluse poliitikale, nii nagu nad on väljendatud Small Business Actis ja ma nüüd visandaksin viis töövaldkonda äh, lähtudes teie poolt esitatud küsimustest ja see saab olema ka komisjoni vastus teie küsimusele. Äh, Small Business Acti läbivaatamise käigus kutsub äh, komisjon liikmesriike süstemaatiliselt äh, hindama äh, äh, seadusandluse mõju VKE-dele, see on VKE-de testi abil Euroopa Parlament ja komisjon teevad koostööd eh, SMS-testi eh, korraldamiseks liikmesriikides ja ühenduse tasandil. komisjon kasutab neid teste ja nende tulemusi täiendavate meetmete kavandamiseks ja parimate tavade vahetamiseks. me oleme praegu lõpule viimas uuringut eh, mis keskendub litsenseerimisele ja ametlike lubade taotlemisele Eh, pankrotimenetlusele liikmesriikides. uuring võimaldab komisjonis ja eriti liikmesriikidel eh, kavandada sobivaid meetmeid, eh, mm, kõigepealt mõtle väikeselt põhimõtte realiseerimiseks. see saab võimalikuks tänu sellele, et me laiendame interneti registreerimise võimalusi ja nõnda one-stop shopi Äh, kooskõlas äh, läbivaatamise käigus esitatud ettepanekutega. teiseks äh, võetakse tarvitusele uus juhtimise süsteem. komisjon on üles kutsunud liikmesriike nimetama VKE-de esindajad härra või proua VKE-d SBA jõustamise järelevalveks riiklikul tasandil. riiklikud esindajad moodustavad SBA nõuandva grupi liikmeskonna, mis levitab infot äh, nende meetmete kohta, mis on võetud VKE-de toetuseks. Nad kohtuvad esimest korda SBA konverentsil Budapestil kahekümne kolmandal, kahekümne viiendal mail. kolmandaks, VKE-d peaksid olema Euroopa programmidest põhilised kasusaajad äh, halduskoormuse vähendamisel. komisjon on esitanud nõukogule äh, ja Rahvaparlamendile eh, eh, halduskulude vähendamiseks eh, ja seda oluliselt kolmekümne protsendi võrra. ja need ettepanekud, mis on juba praegu jõustatud, võimaldavad vähendada halduskoormust kahekümne kahe protsendi võrra. komisjon loodab parlamendi peale, et meie ettepanek kiidetakse heaks nii kiiresti kui võimalik ja need ettepanekud on kasuks VKE-dele Eh, nagu näiteks neljanda eh, raamatupidamisdirektiivi jõustamisel, kui see kiidetakse heaks parlamendi ja nõukogu poolt, siis selle direktiivi läbivaatamine võimaldab liikmesriikidel vabastada väga väikesed ettevõtted teatud raamatupidamise eeskirjade nõuetest neljandaks, SBA on loonud võr-, raamistiku, mis võimaldab VKE-del äh, tegeleda energiatõhususe väljakutsetega, äh, tõhustades oma energiavarude kasutamise ratsionaalsust ja äh, arvestades keskkonnasõbralike turgude vajadustega. me äh, julgustame äh, ökouuendust ja pöörame erilist tähelepanu VKE-dele äh,, edendades vastavaid võrgustikke Ähm, vähese süsinikusisalduvuse tehnoloogia omaksvõtmist ja ressursi jätkusuutlikku kasutamisest. me jätkame äh, ka äh, äh, Enterprise Europe raamistikus energiaküsimuste, keskkonnaküsimuste tegele, tegelemist. ja üks meie juhtalgatusi on tegevuskava uute oskuste ja töökohtade kohta. komisjon hindab oskusvajadusi äh, äh, mikroettevõtete ja käsitöönduslike ettevõtete puhul ja see uuring äh, hõlmab perioodi kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, selle uuringu tulemused äsja avalikustati. selles on välja toodud need meetmed, mida oleks vaja rakendada, et äh, edendada äh, tulevikus äh, oskuste loomist ning äh, soodustada äh, ettevõtlust ja uuendustegevust nii mikroettevõtluse kui ka käsitöönduse tasandil. tänan äh,, volinik ja järgmisena proua Dega Silvera. suur tänu, president. aitäh, härra president, lugupeetud nõukogu ja komisjoni esindajad, täna me äh, arutame ühist äh, resolutsiooni, mis puudutab äh, Äh, veika, väikeettevõtluse algatuse läbivaatamist. Äh, väikeettevõtteid on võimalik defineerida erinevalt, aga võiks öelda, et äh, teataval määral on tegemist sellega, et kuidas on välja kujundatud ettevõtlussüsteem ja me, meie majandus toimib siis, kui VKE-d on tugevad, muidu see ei toimi. VKE-d loovad töökohti, majanduskasvu, nemad on need, kes kellest on ühiskonnas palju kasu. ma tahaksin keskenduda kolmele aspektile, mis minu jaoks on eriti olulised, meil on vaja neid saavutada, meil on vaja e, tugevate ettevõtete võrgustikku, see tähendab seda, et e, info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid tuleb arvesse võtta, e, tuleb arvesse võtta ka eh, majandusjuhtimist ja pilvandmetöötlust. E, see võimaldaks meil väga palju äh, ressurssi kokku hoida. E, tulevikus on vaja väga palju tähelepanu pöörata innovatsioonivõimelisusele ja sellepärast on äh, Äh, vaja äh, äh, uusi ettevõtteid paljudes sektorites toetada. ma arvan, et VKE-d peavad osalema täieõiguslikult siseturul. see puudutab nii piiriüleseid mm, riigihankeid kui ka teisi aspekte, mis on väga olulised siseturu jaoks ja millel on väga positiivne mõju VKE-dele, aga mida praegu veel ei ole võimalik äh, kasutada. ja nüüd lõpetuseks on oluline ettevõtlus ja ettevõtlusvaim. see on oluline mm, väärtus, seda ei tohi alahinnata, muidu jääb kogu see võrgustik nõrgaks. see, seetõttu peavad valitsused palju ära tegema, Euroopa Liit peab ära tegema ja väga oluline on selles kontekstis haridus. aitäh ja proua Reira Madurell, palun. aitäh. VKI-d liikmesriikidel on eelis, et nad on paindlikud ja või suudavad kiiresti äh, reageerida, nad on klientidele lähedal, neil on võimalus äh, kiiremini otsuseid langetada. tegemist on väga olulise, oluliste asjadega kriisiaegadel, kus on väga vaja äh, kiirust ja reaktsioonivõimet, mis äh, on otsustava tähtsusega äh, ettevõtete ellujäämise jaoks. VKS-id on äh, rohkem kui üheksakümmend protsenti ja me tahaksime sellist mudelit säilitada, sest suure ettevõtte asukoha muutmise tagajärjed on tööhõivele väga negatiivsed. riiklike asutused ei tohi tekitada probleeme VKE-del, ei tohi neile koikaid koodarasse visata. VKE-d on äärmiselt olulised selleks, et VKE-de jaoks on äärmiselt olulised see, oluline see, et eh, riigid viiksid ellu neid otsuseid, mis me oleme teinud. VKE-del on väga vaja seda, et et väikeettevõtlusalgatusega loodud meetmed äh, ka reaalselt, äh, reaalseid tulemusi omaks. meil on hea meel, et liikmesriigid on mõningaid asju ka ellu viinud, et on tehtud muudatusi riigihangete puhul, et äh, on parandatud ligipääsu mõningatele veebilehekülgedele, aga sellest ei piisa. Euroopa Parlament peab endiselt avaldama survet selleks, et äh, riigihangetele oleks võimalik äh, ligi pääseda VKI-del ja et äh, VKS-id positiivselt diskrimineeritakse. see tähendab seda, et me peame kasutama ära sellised sätted, mis VKE-de osalemist takistavad. härra Kreutzmann, palun. härra president, härra volinik Rehn see ühine küsimus, mis puudutab väikeettevõtluse algatust, näitab, et tegelikult on veel vaja väga palju ära teha, enne kui VKE-de jaoks on tagatud kõik võimalused, eriti siseriiklikul tasandil. mul on aga väga hea meel, et viimastel aastatel on Euroopa Liidul õnnestunud äh, Äh, ellu viia peaaegu kõik äh, plaanid äh, seoses väikeettevõtluse algatusega. eriti viimati ähm, jõustus õigusakt, mis puudutab äh, hilinenud makseid äh,. nüüd on liikmesriikidel kaks aastat aega seda ellu viia ja üle võtta. ma kutsun üles, et me lühendaks seda ajavahemikku, sest liikmesriikidel ei oleks äh, Äh, raske äh, seda liikmes, äh, seda õigusakti varem üle võtta, et me võiksime ülevõtmise aega lühendada ühe aastani. seni ei ole liikmesriikidel õnnestunud aga kõigis asjades kokku leppida ning ma tervitan, et Ungari eesistujariigina on väga palju tööd teinud äh, Euroopa osaühingu põhikirjaga, väikestel ettevõtetel oleks sellest väga palju kasu, neil oleks võimalus eh, kulusid kokku hoida ja seetõttu on mul väga hea meel, eh, et Ungari eesistujariigina on eh, sellele teemale keskendunud. see, mida kolleegid siin mainisid avalike hangetega seoses, on samuti väga oluline ja see, me saaksime VKE-de heaks veel väga palju ära teha, meil on väga palju bürokraatlikke reegleid, mis raskendavad VKE-de mm, osalemist riigihangetes me peame looma, parandama läbipaistvust, me peame üritama kasutada neid võimalusi, mis on seotud uute meediavahenditega, näiteks internetiga, aitäh. proua Swinburne, SBA on just asi, millele me peaksime keskenduma, et tekitada kasvu ja taaselustada majandust VKE-d moodustavad üheksakümmend kaheksa protsenti minu valimisringkonnas Walesis ja nad äh, tunnevad ennast üha ebakindlamalt. ja ma seepärast äh, täielikult äh, toetan ambitsioonikaid eesmärke vähendada VKE-de halduskoormust koos äh, Briti valitsuse poolt rakendatavate meetmetega äh, peaksid tulemused olema head. aga me peame olema julgemad. ma olen Walesis näinud palju loomingulisust, mis võiks äh, võtta endale ka uute ettevõtete vormi. aga ma esitan endale küsimusi, kuidas julgustada seda arengut suured projektid nagu Euroopa patent ja digitaalne agenda peavad arvestama ka väikeste ettevõtetega ja aitama luua neil äh, uusi töökohti. aitäh edasi, härra Clark. Need kümme põhimõtet äh, VKE-de aitamiseks, et nad äh, saaksid ühtsest turust osa, aga Eurotsoon on kokku kukkumas, kuidas see saaks toimuda? me räägime kasvavatest turgudest, missugusest kasvust juttu on? missuguseid konkreetseid meetmeid on võetud VKE-de abistamiseks? ja ma ei ole varasemalt saanud vastuseid, aga nüüd tundub, et siin midagi on. viies suunises on mainitud reeglite lihtsustamist, otse online-maksete levitamist, aga see on vaid väike osa see ei peaks ju tähendama uute reeglite sätestamist nagu Euroopa Osaühingu põhikiri, vaid see tähendaks sadade olemasolevate reeglite kaotamist pigem, see oleks õige lähenemine. bürokraatia lämmatab VKE-sid. aitäh Äh, proua äh, härra Svjevka, kaks minutit. suur tänu. õigusasjade komisjoni koordinaatorina tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, kui tähtis on nii eksante kui postante hindamistestid. VKE-d on väga oluline osa Euroopa majanduse taastumisel. peame lähtuma ka põhimõttest kõigepealt mõtle väikestele ka mm, Stoiberi ja Euroopa Komisjoni ülevaade rõhutavad, et halduskoormus on tihti liiga suur ja järelevalvekoormus samuti ja see on takistuseks või muudab isegi võimatuks VKE-de edasise arengu äh, seepärast ma arvan, et on õigustatud äh, küsimus, kas meil on komisjoni poolt lubatud analüüs halduskoorma vähendamiseks ja teha seda vähemalt kakskümmend viis protsenti. ma olen nõus et äh, sellega peaksid tegelema nii Euroopa institutsioonid kui ka liikmesriikide valitsused. on takistusi väikeütlusalgatuse vastuvõtmisele, aga kui see teoks saab, siis see peaks tooma positiivseid tulemusi. siin võib tuua paralleele ka Euroopa patendiõigusega ja patendimäärustega head algatused aitavad kaasa tuua parema innovatsiooni. edasi proua Tika. tänan, president, volinik kahe tuhande üheteistkümnenda aasta mais oli töötuse määr üheksa koma viis protsenti Euroopa Liidus ja üheksa koma kaheksa protsenti Eurotsoonis. noorte puhul aga oli töötuse määr peaaegu äh, kahekord, kaks korda suurem kui äh, Mm, rahastamisele ligipääsu parandamine, mm, tõukefondidele ligipääsu parandamine ja ettevõtlusvaimu ähm, parandamine on äärmiselt olulised. Äh, õigusaktide korduv muutmine ja mm, rahastamisvõimaluste muutumine tekitab äh, probleeme. kriisiaegadel mõjutavad äh, VKE-sid ka äh, hilinenud maksed riigiasutustelt, see kõik avaldab mõju VKE-de äriplaanile, see halvendab nende innovatsioonivõimet ja VKE-d said viimastel aastatel üksnes kolmkümmend kolm protsenti Äh, riigihangetest äh, kui võrrelda seda VKE-de osakaaluga äh, majanduses, tuleks parandada VKE-de olukorda. kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks peaksime jõudma olukorrani, kus vähemalt viiskümmend protsenti VK-, viiskümmend protsenti riigihangetest kuulutatakse välja elektroonilises vormis. praegu ei ole on VKE-del tõesti väga palju probleeme. kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa Komisjon tutvustas plaani, kus oli ette nähtud Euroopa Investeerimispanga äh, poolne kolmekümne protsendi, kolmekümne miljoni eraldamine VKE-dele äh, aga VKI-dele antud laenude äh, määr on tõusnud üksnes ühe protsendi võrra. ma sooviksin küsida komisjonilt, et äh, kuidas äh, selle plaaniga on, kas te soovite seda edendada ja aitäh, härra Pitsoto, palun. kolm miljonit töökohta kaovad hoolimata sellest, et nii palju on äh, investeeritud VKE-de toetamisse. see on äh, Lissaboni äh, äh, pro, al, algatuse kurb tulemus. praegu üritatakse olukorda parandada, aga väga paljud küsivad nüüd, et mis kasu meil Euroopast on? kas Euroopa saab lahendada äh, majanduslikke probleeme, kui Euroopa ei suuda rääkida ühehäälselt. Mm. ma loodan, et väikeettevõtlusalgatuse läbivaatamine äh, kergendab EKE-de olukorda, et neil on kerg-, parem ligipääs rahastamisele, et nende halduskoormus väheneb ja hilinenud maksete direktiiviga ähm, astuti konkreetseid samme ja ei tege-, tehtud lihtsalt propagandat seni on äh, siin öeldud äh, palju sooja sõnu, aga nüüd on meil vaja tõesti ka tegusid, mis järgneksid sõnadele. paljud VKE-d äh, minu valimispiirkonnas Venetos on läinud pankrotti. Some more people from the Veneto, I think um,. Thank you. tänan. kolleeg Karns. härra Karns president, volinik. sageli meie perekonnaringis annavad lapsevanemad kõige rohkem tähelepanu sellele lapsele, kes kõige valimini nutab ja teine laps, kes on vaiksem, võib-olla pälvib rohkem tähelepanu. sama kehtib ka poliitilises elus väga sageli me pühendame suuremat tähelepanu suurettevõtetele, kellel on suured rahalised võimalused, kes on valjuhäälsed, kuid me tegelikult peaksime pöörama tähelepanu teistele ettevõtetele, VKE-dele. suurettevõtted on nagu suured puud Euroopas kuid need puud ei moodusta metsa üheksakümmend protsenti kõikidest Euroopa ettevõtetest on eh, väikese või keskmise suurusega ettevõtetega ja umbes seitsekümmend viis protsenti eh, tööealisest elakonnast töötab selles valdkonnas ning eh, VKE-d annavad suure osa Euroopa SKP-st. on saabunud aeg meie tähelepanu muuta. me ei peaks keskenduma nende valjuhäälsetele suurettevõtetele, vaid peaksime keskenduma vaik-, väikestele vaiksetele VKE-dele, sest need annavad tööd enamikule meie elanikkonnast ja ma pöördun komisjoni poole üleskutsega pöörata rohkem tähelepanu nendele, äh, sest komisjon on võtnud endale kohustuse ja lubanud vähendada halduskoormust VKE-dele Te saate seda saavutada, kui te vaatate läbi äh, kehtivad seadusandlusaktid ja äh, äh, peatate need seadused, mis tegelikult halduskoormust suuren-, vähen-, suurendavad. härra Baltšiidis. tänan, president, volinik kahe tuhande kaheksandal aastal Euroopa väikeettevõtluse algatus võeti vastu ja see pidi looma paremad tingimused Euroopa VKE-dele. meil õnnestus seda õhkkonda parandada, vähendada halduskoormust, näiteks tänu hilinenud maksete direktiivile ja teistele direktiividele. kuid täna me näeme, et tulemused ei ole sellised, nagu VKE-d lootsid peamised prioriteetsed valdkonnad nagu finantseerimise parandamine, ettevõtluskeskkonna parandamine ja süsteemide lihtsustamine ei ole täiel määral saavutatud. meil on erinevad eh, seadusandlikud režiimid eh, tarbijate kaitseks erinevates riikides ja see on olnud takistuseks väikeettevõtetele, eh, kes ei suuda oma tegevust teistesse riikidesse laiendada ja see ei aita kaasa ettevõtluskeskkonna parandamisele. majanduskriis andis kõige valusama löö-, loogi, löögi VKE-dele. paljud väikeettevõtted kas pankrotistusid või äh, äh pidid võtma endale suure la-, võlakoorma ja äh, mikrofinantseerimise ettepanek oli väga õigeaegne meede, mis võimaldas VKE-del paremat juurdepääsu rahastamisele. kuid äh, äh, uuringud on näidanud, et mitmetes liikmesriikides selle asemel, et lihtsustada laenu saamist VKE-dele, hoopis äh, karmistati tingimusi. ja mõningad pangad, äh, äh, kes sellise laenutegevusega tegelesid, ei omanud vajalikke andmeid. ja seetõttu me kahtleme, kas see vahend oli edukas ja taoliste äh, vahendite kasutamist peaks komisjon tulevikus jälgima. Äh, SBA läbivaatamine annab neile võimaluse välja selgitada, millistes valdkondades me peaksime rohkem pingutama, et luua tõhus ja äh, sõbralik keskkond VKE-dele. sinine kaart on tõstetud, palun. aitäh, härra president, ma tahtsin härra Baltšiidiselt küsida, et mida ta arvab Erasmuse programmist noortele ettevõtjatele, kui ta ütles, et äh, rahaline olukord eriti kriisiaegadel on muutunud väga äh, keerukaks ja ma nüüd kuulsin, et mm, et komisjon tahab seda programmi vähendada, mis, kas te ei arva, et äh, eriti just finantskriisi aegadel oleks mõttekas hoolitseda selle eest, et VKE-del oleks võimalus tutvuda uute ärivõimalustega? ačiū labai už klausimą iš tikrųjų tai yra esminis tänan selle küsimuse eest, see on äärmiselt oluline äh, prioriteet tulevikus, nimelt kuidas me hakkame ümber korraldama oma ühiskonda ja kes peab tegema need olulisemad sammud, mitte ainult VKE-d, ette, vaid ka suurettevõtluse valdkonnas. Te mainisite Rasmuse programmi, mis on väga tähtis ja ma loodan, et Euroopa Parlament, komisjon ja nõukogu peaksid sellele rohkem tähelepanu pöörama, selleks et säilitada taolisi programme, et meil tulevikus oleks paremini koolitatud äh, erialainimesi, kes suudavad ellu viia kõik need teoreetilised mõtted, mida me siin väljendame ja, ja rakendada neid tegelikkuses. ja ma loodan, et ei tohiks toetada parlamendi poolt nende programmide äh, piiramist. ja tänan teid järgmisena, härra Martšenkevitš. suur tänu, president, volinik äh,. käimasolev töö SBA läbivaatamiseks peaks keskenduma Euroopa osaühingu põhikirja loomisele, mis lihtsustaks Äh, piiriüleste ettevõtete tegevust. vastavalt Euroopa Komisjoni poolt läbi viidud analüüsini siis rohkem kui viiskümmend protsenti liikmesriikidest on sellised, kus need tingimused ei ole veel täidetud, et ettevõte võiks luua kolme päeva jooksul. lisaks sellele paljud liikmesriigid ei ole hinnanud seadusandluse mõju VKE-dele Äh, ma teen ettepaneku Euroopa Komisjonile äh, rohkem osaleda selles protsessis ning äh, käivitada meetmed, mis aitavad vastuvõetud sätete rakendamisele kaasa ja ma loodan, et Small Business Act läbivaatamisel avaneb VKE-dele lihtsam juurdepääs äh, investeeringutele äh, ja äh, lihtsustatakse haldusmenetlust selleks, et saavutada äh, eesmärgi seitsmekümne viie protsendiline tööhõive, on oluline toetada neid VKE-sid, äh, kellel on äh, kriisi tõttu tekkinud väga palju lisakulutusi. vaba mikrofoni raames on järgmised sõnavõtjad kirjas, teistel aega ei jää. Uh, Mrs Gao, Mr Kelly, Mr Silvestris, Mr Kutas, Mr Pasca and Mr Obermeier. First... sellega on kaetud kõik fraktsioonid ja esimesena saab sõna proua Basescu. me peame arvestama eh, VKE-dega ja seetõttu äh, ka meie tegevus peab olema kooskõlas strateegia kaks tuhat kakskümmend ja seetõttu me peame väga kiiresti rakendama neid meetmeid ja ka teisi tegevusi, eriti põhimõte, et kõigepealt mõtle väikestele. Äh, tähelepanu tuleks pöörata ka äh, innovatsioonile ja investeeringutele. Rumeenia on selles osas hea näide, kui me räägime heade tavade ülevõtmisest ja ettevõtluse edendamisest. meil on vastavad programmid käivitatud, eh, millel on eraldatud kakskümmend üks miljonit eh, selleks, et eh, arendada noorte seas juhtimisoskusi ja me oleme täheldanud edusammusid ka VKE-de finantseerimise põhimõtete elluviimisel. Rumeenia toetab VKE-de loomist igati härra Plutas, palun. suur tänu, härra president, kõigepealt tahaksin tervitada komisjoni ettepanek, ettepanekut vaadata väikeettevõtlusakt läbi. Euroopa Komisjon oma dokumendis rõõmustab äh, edasiminekut üle, mis on toimunud kahe tuhande kaheksandast aastast saadik, kuid samas juhitakse tähelepanu ka väljakutsetele. näiteks on VKE-del raskusi laenu saamisega, samuti rahastamisvahendite leidmisega ning neil on raske ka hakkama saada liigse konkurentsiga ja kui vaadata seda, mida tehakse liikmesriikide tasemel, siis tehakse isegi rohkem, kui Euroopa Liidu tasemel nõutakse, oleks väga hea, et oleks näha, millised on, milline on halduskoormus siseriiklikult ning Euroopa Liidu tasemel. suur aitäh ja härra Paska, palun! suur aitäh! rohkem kui kaks aastat on möödunud ajast, mil väikeettevõtluse algatus vastu võeti, seetõttu on hea mõte eh, komisjoni poolt sellel aastal selle hinnang, eh, sellele hinnang anda ja see avalikustada. meie püüdlused luua kaasaaitav eh, ettevõtluskeskkond VKI-dele ei ole siiani olnud edukad. VKI-de esindajad tahavad uusi meetmeid olukorra parandamiseks. mina usun, et me peame eh, hoolikalt vaatama seda, kuidas eh, eeskirju siseriiklikusse eh, õigusloomesse sisse võetakse. minu koduriigis siseriiklikud õigusaktid on sellised, mida ei taheta väga muuta ning siseriiklik seadusandlus hõlmab veel viise, kuidas VKE-st saab nii-öelda taga kiusata me peame uskuma oma VKE-desse ning me peame uskuma oma püüdlustesse neid aidata suur aitäh ja härra Übermaier! president. suur tänu, härra president, väga positiivne on see, et firmade asutamine on nüüd tänu Small Business Actile lihtsam ja see vähendab nii ajalist kui ka rahalist koormust. samuti, mis puudutab äh, kohustust, et kolmekümne päeva jooksul peab äh, teatavad tingimused täitma, kuid sellegipoolest on mõningaid äh, bürokraatlikke tingimusi veel jäänud, näiteks mis puudutab cash flow'd, siin me peame vaatama üle ka Baseli vastavad tingimused. ja mis puudutab piiriüles tegevust, äh, siis ma leian, et äh, siin tuleb Euroopa eraettevõtteid äh, abistada, et nad saaksid sellest Small Business Actist kõige rohkem kasu. mis puudutab tütarettevõtteid ja siis esinduste avamist mujal, see peaks olema samuti lihtsam ja VKE-dele tuleb ka tagada juurdepääs Hiina ja ka teiste Aasia riikide turgudele, aitäh! suur aitäh, proua Kaul! suur aitäh, lugupeetud president! ma olen nõus äh, väikeõhtuse algatuse kohta öeldud ka, nimelt, et rohkem on vaja meetmeid tarvitusele võtta. Euroopa Liit eh, peaks vaatama hoolikamalt seda, kuidas liikmesriigid väikeettevõtte, väikeettevõtluse algatust ellu rakendavad. Eh, see vahe ülevaatamine on ääretult oluline, sellepärast et eh, VKE-d on olemas, neil on probleeme krediidile ja turule juurdepääsuga ning bürokraatia koormusega ma arvan, et äh, VKE-d äh, peaksid saama ennast registreerida eraettevõtetena ja see peaks vähendama nende halduskoormust. me peame keskenduma intelligentsele äh, seadusandlusele me peaksime vaatama seda, kas poliitilised reeglid ja ees, äh, raamistikud on sobivad või mitte ja kui ei ole, siis äh, peab vaatama, mida tuleks muuta. suur aitäh ja härra Kelly, palun. tõsiasi on see, et äh, kui iga VKE looks juurde ühe töökoha, siis ei oleks enam Euroopas tööpuudust Äh, tegelikult on olukord vastupidine, paljud neist kaotavad töökohti äh, ja äh, seda mm, majanduslanguse tõttu ja neid kammitsevad ka bürokraatia ja muud probleemid. sellega tuleb tegeleda võimalikult kiiresti. Üldiselt need meetmed, mis puudutavad praktikumide läbiviimist ja muud asja, asju, on midagi, mida tervitatakse tuleb äh, tegeleda pettuse vastase võitlusega ähm, seda tuleb teha Euroopa üleselt, lisaks sellele tuleb ettevõtetel soodustada äh, võimalust kasutada e-kommertsi e-, ähm, võimalusi ja äh, üle-euroopalist patenti tuleb samuti edendada. aitäh! suur aitäh ja härra Silvestres kõige viimasena. <clears throat> suur tänu, härra president! väikeettevõtlusalgatuse ülevaatamine on ka heaks võimaluseks me oleme juba pidanud tunnistama seda, et VKE-d on väga olulist rolli täitmas just nimelt Itaalias ähm,, moodustavad nad lõviosa ähm, just ettevõtetest ja eriti just Lõuna-Itaaliast, kuna seal suuremas osas ettevõtlus toimub, koosnebki ainult VKE-dest. samuti tuhandeid töökohti on VKE-d loonud, kuid paraku pidid paljud seoses konkurentsimoonutusega ja ebaõiglate konkurentsitingimustega pankrotti minema. vähem bürokraatiat, rohkem läbipaistvust, kiiremad maksetehingud ja eelkõige stabiilne keskkonna loomine VKE-dele, see on oluline, aitäh! suur aitäh! ja nüüd äh, saab sõna volinik Rein. president. Äh, lugupeetud president, lugupeetud parlamendisaadikud suur aitäh teile väga äh, põhjaliku ja sisuküllase arutelu eest komisjon on teadlik sellest, et äh, rohkemat on vaja teha, kui siiani on tehtud. seda rõhutasid mitmed parlamendisaadikud ja ma olen täielikult nõus sellega, et ääretult oluline on äh, tagada äh, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete heaolu. see on võtmetähtsusega Euroopa majanduse taastumiseks, selleks, et tagada majanduskasv ja tööhõive. kui VKE-del läheb hästi, siis läheb Euroopa majandusel tervikuna ka hästi. ma võin teile kinnitada, et äh, kõigepealt mõtle väikestele põhimõtte rakendamine ning need tegevused, äh, mis väikeettevõtluse algatuses on välja toodud, on äh, komisjoni jaoks esmatähtsaks prioriteediks ma tahaksin tänada teid teiepoolse toetuse eest selles küsimuses. komisjon teeb teiega ja teiste asjaomaste eh, huvipooltega hea meelega koostööd selleks, et tagada väikeettevõtluse algatuse Small Business Act ellurakendamine nii Euroopa tasandil kui ka liikmesriikide tasandil tegelikult eh, oktoobrikuine VKE-de üleeuroopaline nädal on heaks võimaluseks tegemaks koostööd, tõstmaks ähm, teadlikkust VKE-de mm, küsimustes üle kogu Euroopa Liidu. me korraldame seda äh, üritust äh, koostöös parlamendiga, aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna proua Jüri kuna tal endal häält ei ole, siis äh, loetakse tema seisukoht ette. suur aitäh, lugupeetud president. Äh, meil on vaja äh, tegeleda ja tege-, tegutseda kohe ja seda on öelnud saadikud ning ma jagan seda seisukohta. väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, nagu me kuulsime, on kõige olulisemad tööandjad Euroopa Liidus majanduskriisi järgselt on ääretult oluline äh, vaadata üle äh, mõtted selle kohta, kuidas saaks VKS-id uuesti aidata äh, edasi liikuda. Ungari eesistujana usub majandusse, mis põhineb tööl, inimväärsel tööl ja meie tahame oma tegevustes just VKE-dele tugineda majanduskeskkond on suuresti muutunud alates aastast kaks tuhat kaheksa ja seetõttu see väikeettevõtluse algatuse ülevaatamine on väga õigeaegselt ette võetud. me tervitame seda kuue osapoolega äh, saavutatud kokkulepet, mida härra Puidikohver ka mainis ja me oleme tänulikud nendele paljudele saadikutele, kes on kiitnud Ungari eesistuja äh, püüdlusi ja saavutusi selles küsimuses. tegemist on tõesti meie jaoks olulise prioriteediga. lubage mul palun äh, siinkohal esile tuua mõned konkreetsed küsimused. olles ära kuulanud äh, teie seisukohad, on mul hea meel öelda, et äh, põhimõtete osas on üksmeel olemas. VKE-d on kasvumootoriks ja tööhõivemootoriks ning Euroopa majanduse nurgakiviks. VKE-de konkurentsivõime suurendamine on nõukogu jaoks ääretult olulise tähtsusega. seda näitab, seda näitavad ka need järeldused, mis võetakse vastu konkurentsivõime nõukogus maikuu lõpupoole Need järeldused peaksid äh, andma vastuse mõningatele probleemidele, mis on esile kerkinud äh, äh, siin väikeettevõtlusalgatuse läbivaatamisel, milline on parem krediit, milline on parem juurdepääs turgudele nii Euroopas kui üleilmselt ning äh, halduskoormuse vähendamise küsimusele samuti VKD jaoks me tervitame asjaolu, et äh, maksete direktiiv, mis lõpuks ka vastu võeti, äh, on selline, ähm, mille osas nõukogu kutsub liikmesriike üles äh, seda direktiivi kohe ellu rakendama, sellepärast et see parandab EKA-de likviidsust Äh, mul on hea meel ka selle üle, et nõukogu äh, on kohe jõudmas äh, kokkuleppele komisjoni eesmärkide osas, mille eesmärgiks on vähendada VKE-de halduskoormust. eesmärgiks on võimaldada Äh, see, et ettevõtet äh, oleks võimalik luua vähem kui kolme päevaga ja et see maksaks vähem kui sada eurot. Äh, juba kakskümmend vabandust, kolmekümne päevaga. juba kakskümmend kolm liikmesriiki on oma nõusoleku andnud ja see, kui me kokkuleppe saavutaksime, oleks suureks läbimurdeks VKE-dele härra Kreutzmann mainis siin Euroopa mm, e-, eraettevõtluse alase küsimuse, me oleme suuri samme selles vallas edasi astunud. Um, vastavasisulise dokumendi vastuvõtmine võiks osutuda äh, pöördepunktiks paljudele VKE-dele Euroopas. me loodame, et te suudate natukene survestada ka neid liikmesriike, kes ei ole veel ähm, ähm, selle poolt äh, ka äh, selle poolt hääletama me oleme konsulteerinud õigusasjade komisjoni liikmetega, kes on meie liitlased selles küsimuses. ja nüüd mõned sõnad ka Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia kohta. Need eesmärgid, mis on Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegias ära toodud, peaksid olema sellised, mida toetavad vajalikud meetmed ning eh, mis väljenduksid sammudes, mis parandaksid eh, VKE-de olukorda. loomulikult eh, liikmesriigid peavad ka oma kodutöö ära tegema, maksusüsteeme tuleb lihtsustada, need tuleks muuta VKE sõbralikumaks. mitmed liikmesriikidest on juba seda ka teinud, kaasa arvatud Ungari, kes on praegu nõukogu eesistuja rollis. suur aitäh! suur aitäh, nüüd on arutelu sellel teemal lõppenud ning äh, hääletamine toimub homme kell kaksteist. ja nüüd me liigume edasi nõukogu ja komisjoni avalduste juurde ähm, äh, kestva majandus- ja võlakriisi